Marinescu raporti juurde, mis on Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruanne. tervitan siin Euroopa Investeerimispanga presidenti härra Hoierit, tere tulemast ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Marinescu, palun.